Wrong one. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, tere päevast. alustame oma istungit. esimene päevakorrapunkt on päevakorra projekti kinnitamine. Teil peaks olema päevakorra projekti eelnõu. kas te olete päevakorra projektiga nõus? kui jaa, siis läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on siis konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik. meie raportöör on härra Marinescu, härra Marinescu, teil on sõna. Yeah. kas teil on protseduuriline küsimus? jah, Jelko? esimees, aitäh see leht, mille sekretäriaat meile saatis, näitab, et me hääletame kõigepealt ja siis arutame alles Marinescu raportit. mulle ega kolleegidele pole teatatud, et äh, järjekorda on muudetud, meil on vaja minna ka teistele istungitele, mis sellega paralleelselt toimuvad. ma ei tea, miks äh, päevakorda on muuse-, muudetud, aga me pidime ju alguses hääletama äh, nii palju, kui mina aru saan, on see, et hääletame me viisteist viiskümmend. selline on vähemalt see päevakord, mis minule on saadetud ja selle me leppisime kokku koordinaatoritega möödunud kohtumisel. minu teada küll asju vahepeal muudetud ei ole. kas koordinaatorid võivad kinnitada, et mul on õigus? niisiis me kõigepealt arutame äh, raudtee teemat ja alles siis hääletame kell viisteist viiskümmend. Äh, esimees, kui ajakava on muutunud, äh, ma tean, et mina ja proua Forster, me ei ole saanud mingit muud ajakava. kas te tulevikus hoolitseksite selle eest, et me saaksime ikkagi õige ajakava, et me saaksime oma asju vastavalt planeerida? jah, härra Bradburn, ma olen teiega nõus, ma tahaksin öelda aga seda, et enamik inimesi äh, näevad olevat nõus äh, selle päevakorraga, mis on välja ja jagatud, ilmselt on aset leidnud mingi arusaamatus, mille eest ma vabandan, aga me siiski töötame selle päevakorra alusel, mille me just heaks kiitsime, aga ma võtan teie poolt öeldu teadmiseks. niisiis, härra Marinescu, ma vaban-, vabandan, kus te üldse olete? aa, härra Marinescu, ma vabandan ja nüüd on teil sõna. Eh, aitäh, esimees. raport puudutab siis Euroopa kaubavedusid eelkõige kaubavedude koridoride loomist ja neid kriteeriume, millele üks kaubaveokoridor maksa, äh, vastaks ning et äh, Euroopa Komisjon kinnitaks kaubaveokoridori. nagu te teate, me loeme juba teist korda, nimelt ja komisjoni, nõukogu ettepanek on järgmine seal on öeldud, et äh, kui määrus jõustub, on võimalik sellest hetkest ka äh, kaubavedude koridore luua ja neid on võimalik luua üheksa. parlamendi esimese lugemise ja nõukogu ühispositsiooni vahel on siiski vahe. nimelt ühine li-, ligipääsupunkt on minu arvates väga tähtis. Euroopa Parlament ja komisjon soovivad, et oleks selline ühtne kontaktpunkt, kus siis tõesti võiks taotleda kauba vedude saatmist teatud marsruudil, aga praegu tun-, jääb kõik see siiski olemasolevate raudteevõrkude hallata, aga vähemalt info edastamiseks võiks selline ühtne punkt siiski olla. nüüd teine erinevus parlamendi ja nõukogu seisukohtade vahel on see, mis puudutab prioriteetseid vedusid. nõukogu komisjon ja parlament kasutavad erinevaid nimetusi aga ma arvan, et siinkohal on võimalik leida kokkulepe. veel üks probleem. see puudutab prioriteetide määramist või kindlaks tegemist, kui liiklus on häiritud. parlament sooviks, et reisi, reisijavedudel oleks absoluutne prioriteet, aga nõukogu ütleb, et kõige tähtsam kriteerium selleks, et äh, liiklust normaliseerida, on ajavahemik. Ehm, ummiku tekkimise või siis äh, takistuste tekkimise ja ehm, vedude normaliseerumise hetke vahel. me peame ka muid probleeme arutama, aga kõige tähtsam on nüüd välja toodud. minu meelest on praegusel hetkel nii, et Euroopa Parlament peaks kindlalt jääma oma ühise kontaktpunkti juurde, selles ongi kogu meie raporti mõte. teistest punktidest tuleb läbi rääkida nõukoguga. homme toimub esimene kohtumine raportööri, nõukogu ja variraportööriga. me oleme kohtumise kava juba välja pakkunud ning loodame, et me saame e, neljakümne viie päeva tähtajast kinni pidada, et kokkuleppele jõuda. tänan! suur aitäh! aitäh teile, härra Marinescu. Äh, proua Bilbao saab kõigepealt sõna. niisiis, proua Bilbao, teil on nüüd sõna. aitäh, esimees. ma arvan, et meie raportöör võttis juba väga hästi kõik kokku, äh, tõi välja selle, kus on erinevused ja erimeelsused. me oleme üritanud Äh, panna kokku teksti täieliku versiooni, me peame äh, vaatama äh, seda ühe koha mõtet ja vaadat-, vaatama, kas me saame osutada organisatsioonilist toetust või mingit muud toetust. see küsimus vajab veel üksikasjalikumat käsitlemist, mis puudutab nüüd meie fraktsiooni, siis meie jaoks on kõige suuremaks probleemiks need üheksa koridori, mida lisas on mainitud. me sooviksime endiselt äh, täiendavat informatsiooni nende kohta ja me loodame, et selle informatsiooni põhjal me suudame langetada ka lõpliku otsuse. samuti loodame me, et homsel kohtumisel suudame me selle probleemi lahendada, aitäh! aitäh ja nüüd härra Alkatroi. suur tänu, härra esimees ma tänan härra raportööri selle tehtud töö eest. meie fraktsiooni variraportööri nimel sooviksin teha paar kokkuvõtet, kahjuks härra, äh, minu kolleeg on praegu teisi kohustusi täitmas. meie jaoks on äh, oluline koostalitlusvõime ja selle tagamine ja äh, see tähendab seda, et süsteem tuleb ähm, ajapikku välja töötada, see on üks olulisemaid punkte siin ähm, dokumendis selle teema puhul. Need riigid äh, peavad äh, ka investeeringuid tegema ning nad peavad ka nende prioriteetidest kinni pidama. ja samuti tuleb ka komisjonil nende riikide tehtavaid pingutusi toetada. kui me vaatame praegu äh, kompromisside nimekirja, mida härra Marinescu meile raportöörina esitles, siis me, meie oma fraktsioonis oleme selle nimekirjaga nõus. me ootaksime ära veel ka nõukogu ettepaneku, enne kui me nende kõige raskemate punktide lahendamise juurde läheme, aga igal juhul ma ütleksin, et ähm, üldjoontes me toetame raportööri ja mõningaid punkte me lahendame temaga kahepoolselt. aitäh ja härra Krammer. ja äh, jah, ka mina sooviksin tänada raportööri. tegime väga tõhusat koostööd. me toetame tema kompromisse. kolme punkti kohta sooviksin öelda järgmist. mis puudutab neid takistusi siis siin ei saagi tekkida teist seisukohta kui see, et võimalikult kiiresti esialgne sõiduplaan taastada, sest siin ei tohi mitte kedagi diskrimineerida. ma juba tõin ühe näite varem, näiteks kui eh, õnnestuse tagajärjel rong jääb seisma ning rongijuht peab veerand tunni pärast puhkeajale minema, siis on ükskõik, kas tegu on eh, Intercity rongiga või piirkondliku riigiga või, äh, või kaubarongiga, igal juhul selle, see rong tuleb viieteist äh, minuti pärast siis selle sõidu valmis äh, seada. ja just siin peab olema just paindlikkus kõige suuremaks ja olulisemaks prioriteediks. nüüd järgmiseks mis puudutab seda ühist kontaktpunkti, kui me siinkohal ähm, edusamme ei saavuta, siis kõik senine muutub meil lihtsalt makulatuuriks. praegu piirkondlikud ähm, ametid on vastavad kontaktpunktid äh, sisse seadnud. kui me aga peamegi jääma nii selliste kontaktpunktide juurde, siis ähm, see on tegelikult tagasilöök. nüüd järgmine äh, kaubaväekoridor. koridor mulle ei ole saanud seni keegi ära selgitatud, et mispärast seni ei ole veel need koridorid äh, tegelikkuseks saanud. seni on neid ja miks me teeme nüüd seni äh, kuuest üheksa, kas sellepärast, et siis saab kiiremini või et siis on neid rohkem või millised põhjused siin taga seisavad? see, see tähendab, et äh, me peaksime siiski piirduma kuuega. koridorid on koridorid, me ei kirjuta siin mingit kindlat teekonda, et sellepärast ta nimetatakse koridorid. kui näiteks Stockholmist äh, Kopenhaageni ja Hamburgi kaudu ja siis Innsbrucki äh, Naapolisse Palermosse läheb, siis äh, on küll kummaline, et kui Frankfurt oleks veel sel, selle teekonna peal olnud, siis ma saaksin sellisest teekonnast veel aru. aga kui aga selline teekond läheb üle, üle Hamburgi, üle, kui, kuigi me teame, et vastavad infrastruktuurid sildade näol ja nii edasi ei ole sellel sugugi valmis ja, ja me teame ka, et ähm, Hamburgis, Hannoveri ruumis on ka pudelikaelad, äh, mis tuleb ka veel äh, lahendama, et äh, selles kontekstis ma arvan, et me peame kõigepealt need kitsaskohad lahendama just nende koridori mõiste osas ja ma teen oma muudatusettepanekud, suur tänu! ja nüüd härra Kantsjan. Grazie Presidente e grazie anche al relatore che aitäh, esimees, ka mina tahaksin tänada meie raportööri, kes on teinud suurepärast tööd. ma tahaksin mainida kahte asja, äh, kus on tegu faktiveaga. lisas üks, koridor viis. ei, seal ei ole juttu juttu sellest Aadri mere teest, mis äh, pandi paika kahe tuhande kuuendal aastal äh, selleks, et luua üle-euroopalise koridori, koridori ja kuus ei ole ka kuus, siin on tegemist faktivigadega, mis tuleb parandada. teiseks, äh, ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et, et me kõneleme siin prioriteetidest. minu arvates oleks hea, kui me Äh, sõnastaksime ümber teatud muudatusettepanekud, mille on esitanud härra Albertini ja mis esimesel lugemisel vastu võeti, aga pärast nõukogu poolt siis äh, välja jäeti. Äh, nimelt tuleb pöörata tähelepanu ka reisijate vajadustele, samuti mitte ainult kaubavedudele. kui me räägime liikluse kontrollist, liikluse suunamisest, siis neid prioriteetsuse reegleid tipptundidel ei saa kehtestada nii, nagu iga liikmesriik ise määrab samuti tahaksin ma paluda raportöörilt, et ta vaataks väga hoolikalt äh, seda, mis puudutab harmoniseerimist ja koostalitusvõimet teiste transpordiriikidega ja kuidas see veeremit ennast mõjutab. me peame pöörama tähelepanu ka reisijatele, sest kui ma seda teksti loen, siis mulle jäi mulje, et tegemist oli väga bürokraatlik kokku äh, tekstiga, luuakse uusi organeid ja väga raske on ette kujutada, kuidas see kõik tulemus toimuma hakkab. aitäh, järgmine kõneleja, palun. suur tänu, härra esimees. ka mina tänaksin äh, härra raportööri selle suurepärase raporti eest. ma tervitan seda algatust, eriti mis puudutab kaubaveokoridore ma arvan, et see kindlasti parendab suurel määral äh, suutlikkust kaubaveo osas ja samuti ka kaubavedude kvaliteeti. me võime teha äh, väga palju selleks, et äh, kaubavedusid raudteele ümber seada, aga kui me seda tegelikkuseks ei seda teha, siis ei ole meie algatustest mingit kasu. mina leian, et ühine kontaktpunkt on ka väga hea mõte see peab eriti tagama poliitilise sõltumatuse. ja viimase punktina, me peame tegema kõik pingutused äh, selleks, et kaubaveoettevõtted peaksid kinna, äh, peaksid kinni ka kaasaegsetest äh, turvalisusmeetmetest ja et nad need ka installeeriksid oma vahenditele. suur tänu! suur tänu. kõigepealt avaldan tunnustust raportöörile, sest tegemist on keeruka teemaga. tahaksin kolm märkust teha või tähelepanekut avaldada. kõigepealt kaubavedude koridori mõte on transiidi lihtsustamine kaubavedude jaoks. sest äh, sellepärast ongi oluline koostoimevõime ja äh, ma olen äh, muide ka reisijavedude suhtes erineval äh, seisukohal, sellepärast me peame arvestama, et praegu on kaubaveod raskustes, seega see põhimõte tipptunnil anda reisija veole prioriteet käib vastu kaubavedude toetamise põhimõttega. nüüd oleks vaja ka täpsustada, kas tõesti, et ainult äh, kaubavedude äh, korraldajad saavad otsustada, kuidas koridore jagada. ja kolmandaks, Georges Barr ütles, et kui nüüd kõik on sellega nõus, et et kaubavedude transiit peab alluma samadele ohutusreeglitele kui reisijavedu, siis ähm, aita, see aitaks palju. veelgi enam, kuna on vaja optimiseerida kaubavedusid, kombineerida reisijavedudega ja äh, sellega tõuseks siis ka äh, reisijavedude ohutus, aga me peame arvestama, et veeremid on äh, kummalgi puhul erinevad ja kindlasti peaks parlamendis seda äh, täpsustama. suur tänu, proua Maisner! suur tänu, härra esimees, ma tänaksin ka härra raportööri ja ka ALDE fraktsiooni äh, tehtud töö eest, siin ei ole tegu sugugi mitte lihtsa raportiga, seda me juba ka nägime, sellepärast et siin on tegu kaubaveoga ja sellega, kuidas seda paremini äh, korraldada Euroopa Liidus, kui seda seni on tehtud. me soovime, et kaubaveod äh, oleks rohkem suunatud raudteele, probleem on selles, et siin Euroopas me ei saa äh, äh, reguleerida midagi sellist, mida Euroopa liikmesriigid ei saa rakendada. ja, ja seetõttu ei ei ole liikmesriikides ka kaubavedudele seni eeliseid antud reisijate veos. näiteks Saksamaal on selline mm, olukord tekkinud, see on seotud samuti ka keskkonna põhjustega. seetõttu siin raportis me peame vaatama, mida me tõesti soovime, millised oleksid soovitud lahendused Euroopa kaubavedude jaoks ja mis on ka teostatav üldse liikmesriikides ja selle tasakaalu saavutamine äh, on äh, kindlasti selline ülesanne, mida raportöör koos äh, variraportööridega saab äh, hästi lahendada, vähemalt ma loodan, et meie koostöö saab olema hea. ja suur tänu ja nüüd kolleeg Leping. Fine, it's just we had the shadows down, no problem. For the commission then we have Mr Castelletti äh,. aga teda ei ole siin, siis komisjoni nimel saab sõna härra Castelletti äh,. suur aitäh ja tere päevast kõigile ma räägin kõigepealt üldisematest asjadest ja alustan siis teisest lugemisest, mis puudutab seda õigusloomealast ettepanekut. me sooviksime veel kord rõhutada, kuivõrd oluline on see ettepanek nii äh, tööstuse kui ka poliitika kontekstis. Äh, me teame, et majanduskriis on transpordisektorit väga tõsiselt puudutanud Äh, see on mõjutanud nii raudteetööstust, samuti äh, ka keemiatööstust, teisi tööstusharusid, mille tulemusena raudteeveoste osakaal on vähenenud. statistika näitab, et kahe tuhande üheksanda aasta lõpul veoste tase oli täpselt samasugune nagu üheksakümnendatel aastatel Eh, olukorrale vaatamata peame me sellest eh, õppima ja eh, raudteesektorile uut elu sisse puhuma. raudteesektor on oma iseloomult rahvusvaheline ja me peame aru saama sellest, et väga oluline on kvaliteetne Euroopa tasemel raudtee infrastruktuur ja see on see, mida kõik raudteeoperaatorid meilt pidevalt nõuavad. Äh, hea raudtee infrastruktuur on oluline selleks, et äh, raudteetransport saaks olla konkurentsivõimeline ja seetõttu on hädavajalik äh, just selline infrastruktuur luua, kui me tahame teiste transpordiliikidega edukalt konkureerida. sel, enne kui ma üksikasjadesse laskuksin, tahaksin väljendada nõukogu seisu, nõusu, seisukohta selles osas, Eh, mis puudutab eh, neid esimese lugemise käigus tõstatunud kahtlusi. mõned eh, on selle ettepaneku vastu, sellepärast et nad kardavad, et see ohustab reisijate vedusid, eriti regionaalseid reisijate vedusid. komisjon ei ole sellise seisukohaga nõus, ta leiab, et tegemist on ettepaneku valge, valesti tõlgendamisega Äh, kõiki raudteeteenuseid on võimalik äh, osuta, osutada niimoodi, et ei kannataks ei kaubaveod ega reisijad ja reisijate vedu ei konkureeri kaubavedudega. mõned äh, leiavad, et tuleks säilitada praegune olukord ja lasta turujõududel asjad paika panna Äh, tihtipeale tuginetakse siin teatud äh, liikmesriikide äh, eelistamisele ja see ei ole selline lähenemine, mida me soovime siin Euroopa Liidu tasemel edendada. me sooviksime, et raudteevõrk oleks kättesaadav kõigile operaatoritele. see õigusloomealane ettepanek, millest me täna räägime, sisaldab Äh, selliseid elemente, mis soodustavad siis rahvusvahelises kontekstis kõrgetasemelise raudteeinfrastruktuuri loomist, äh, koostööd raudteeoperaatorite vahel, investeeringuid infrastruktuuridesse ning äh, siis kaubavedude koridoride loomist, samuti koostööd erinevate operaatorite vahel, mittediskrimineerivat juurdepääsu nendele transpordikoridoridele nõukogu esimesel lugemisel säilitas komisjoni ettepaneku põhimõtted, aga me peame aru saama sellest, et mõningaid elemente on nõrgendatud, mis puudutab näiteks koridoride valikuprotsessi, koostööd infrastruktuuri valdajate vahel ja samuti äh, kaupade vedu. sellised asjad nagu näiteks lubade väljastamine, üks kontaktpunkt, Äh, sellised asjad on kõik välja jäänud üleüldse vaatamata nendele muudatusettepanekule leiab äh, komisjon siiski, et nõukogu seisukoht äh, esimesel lugemisel on kooskõlas esialgse ettepaneku eesmärkidega. ja nüüd me loodame, et see õigusakt võetakse kiiresti vastu ning et teise lugemise käigus komisjoni ettepaneku üldine eesmärk leiab järgimist ja et sünnib ambitsioonikas õigusakt ja suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu, härra Manescu, palun! nagu ma juba äsja ütlesin, on nõukogu seisukoht uudne, nimelt see puudutab anneksi või lisa, mis otsustab, kus on siis need koridorid ära toodud. ma arvan, et me võiksime nõukogu seisukohta toetada ja tahaksime siinkohal ka kolleege tänada ja, ja tahaksin tänada variraportööri, kes on toetanud minu ettepanekut siiani. olime selle ettepanekuga nõus, sest see võimaldab raportit kiiresti töösse anda. kui me oleme nende koridoride jaotumisega nõus, siis äh, on kaubavedusid ka selle järgi võimal-, võimalik koordineerida muidugi võtan arvesse nii lisa kui ka kõiki neid märkusi, mis täna tehti koridoride suhtes. nüüd bürokraatiast kõneldes. siin räägitakse eelkõige kaubavedude koridoridest, mitte veeremist, mitte koostoimevõimest ja see on täiesti normaalne, sest me püüame ju praegu midagi nii uut äh, luua. seetõttu tuleb ka institutsiooniliselt midagi uuendada. seetõttu võiks äh, luua kõikide liikmesriikide esindajatega nende koridoride haldamisnõukogu. ma usun, et see kindlasti aitab kaasa nende koridoride kasutamise tõhususele rääkides prioriteetidest, siis äh, tavalisel perioodil ei saa anda äh, eelistusi reisijatele, reisivedudele ja vastupidi. aga muidugi tuleb läbi rääkida, et need kaks transpordikategooriat võiksid äh, normaalselt toimida kogu ööpäeva ringselt. kui tekib aga liikluses probleeme, siis on vaja lahendus leida. ja mina arvan, et see meetod, mis olukorra nii kiiresti kui võimalik normaliseerib, ongi kõige parem meetod. muidugi nõukogul, komisjonil on mitmeid määrusi, aga meie tahaksime väga selgeid põhimõtteid paika panna, kui keegi soovib äh, äh, veokoridori luua, siis ta peab selle ettepaneku komisjonile tegema, komisjon peab vastama kuue kuu jooksul ja äh, koridor peab siis nagu toimima hakkama hiljemalt kahe aasta pärast. suur tänu, härra Marinescu! me kaalume seda asja kahekümne 20 teisel ja kahekümne kolmandal märtsil, muudatusettepanekuid kolmekümnendal mail, hääletus on siis neljandal mail ja täiskogul peaks hääletus toimuma juunis. selline oleks siis meie ajakava ja nüüd on istung peatatud kuni viisteist viiekümneni, kui hakkame hääletama lennundusjulgestuse osas. ja niisiis, nüüd on inimestel võimalus minna ja otsida oma hääletuskaart ära, kui teil seda kaasas ei ole. niisiis viisteist viiskümmend, me ei saa varem alustada, sest tegemist on hääletusega Hey, ladies and gentlemen, can we take our seats? palun asuge nüüd kohtadele. aeg läheb kiiresti okei okay,, it's the draft report. raporti projekt lennundusjulgestustasude kohta. härra Leichtfriedi raport ja me hakkame seda hääletama. Matjas, ma tahaksin teatada, et muudatusettepanek kuuskümmend üheksa on tagasi võetud kuuskümmend üheksa härra Marineskult on tagasi võetud, jah. alustame siis artikkel üks, lõige üks, muudatusettepanek nelikümmend kolm, see on ka tagasi võetud. nelikümmend kuus, nelikümmend seitse ja nelikümmend üheksa identsed muudatusettepanekud Kohkun ja Lasendri Alvares kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Uh, järgmine nelikümmend viis Idala, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli Dirac on tagasi võetud, seitse raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa langeb seetõttu ära, järgmine viiskümmend üks, Ajala Sender, Alvares on autorid, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm, artikkel kaks, Ajala Center ja Alvarez, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, see langeb ära ja viiskümmend kaks on tagasi võetud, viiskümmend neli osade kaupa. kõigepealt esimene osa mis puudutab viiekümne neljandat muud, muudatusettepanekut ilma sõnadeta sama linna või linnastu teen-, teenistuses ja teine osa samade sõnadega, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud artikkel kaks punktid B ja A, muudatusettepanekud kaheksa ja viiskümmend viis on identsed, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus, Danelis, lisandus kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud artikkel kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm A, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse langeb seetõttu ära. kaksteist raportöörilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, neliteist raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss A artikkel viis lõige kaks A, kes on kompromiss A poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. härra Leichtfried, palun. ma võtan selle viieteistkümnenda tagasi. It is allowed, you can withdraw 15, so that Te võite tõesti viieteistkümnenda tagasi võtta. viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kuuskümmend, kuuskümmend üks. kes on nende poolt? raportöör, ma ei tea. viisteist, jah, võib küll viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kuuskümmend, kuuskümmend üks. kes on poolt? kes vastu? kes erapooletud? vastu võetud kuusteist raportöörilt. kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? vastu võetud seitseteist raportöörilt, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kaheksateist raportöörilt, kes poolt? vastu? erapooletud vastu võetud kuuskümmend kaks, lõige neli, lõige neli, väelasender, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm Albertinilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime seda palun. mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime kuuskümmend kolm, palun. hääletus on nüüd lõppenud. üheksateist, üheksateist on tulemus tagasi lükatud ma ei saa seda muuta kui äh, hääled langevad pooleks, siis loetakse seda tagasi lükatuks. teist korda enam ei hääleta seda. aga näete, siin üks hääletusmasin ei, ei, ei töötanud. ma saan ainult teha ettepaneku, et esitage muudatusettepanek uuesti täiskogul. kui palju Rahvapartei hääli on praegusel hetkel? selle hääletuse puhul, kui palju seal hääli anti Rahvapartei poolt? Te saate ju seda kontrollida. kui teid see muudatusettepanek nii palju huvitab, siis palun esitage see täiskogul uuesti, täiskogul otsustatakse. iga kord, kui hääled langevad pooleks, siis on tagasi lükatud, aga selles ei ole probleem, muide, miks hääletusmasin ei tööta? I tell you what I will do then, I will open the vote. hea küll. teeme testhääletuse, et, et saaks kontrollida. palun hääletage. kas teie aparaat töötab? töötab ma tahaksin hoopis midagi muud öelda, minu kaart on siin, kaardil on minu nimi. aga kui ma kaardi sisse panen masinasse, siis on Smith kirjutatud, kui te, kui te loete Smith, siis ja me teame küll, see on Dirk Sterks flaami keeles siis palun kontrollige, kui palju sotsialiste andsid hääled. tundub, et seal on üks hääl liiga palju, üle, üks hääl liiast Yeah, the only one that we had one too much was the Greens. rohelistega on meil ainult probleeme No. I am very loath to repeat the vote I ma tõesti ei tahaks seda hääletust korrata, sellepärast et kui me seda teeme, siis me loome pretsedendi kõik, kogu ülejäänud ametiajaks. iga kord, kui meil on selline eh, fifty-fifty hääletus, keegi ütleb, aga minu hääletusmasin ei töötanud. nii et mina olen eesmees ja kui teile ei meeldi esimehe otsused, siis te peate selle otsast midagi edasi võtma Te võite selle muudatusettepaneku uuesti esitada täiskogul ja siis vaadata täiskogul, kas see läheb läbi või ei. niisiis ähm, üheksateist, hääletame üheksateistkümnendat. kas te tahate selle punktiga seoses midagi öelda? Äh, härra Gross sai kaksteist inimest sotsiaaldemokraatidest, aga ainult üksteist neist hääletavad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 vastu, erapooletud. me kontrollime seda. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üks roheline on ülearu, härra Kraamer. kas kõigi hääletusmasinad töötavad, kas kõigil näpud töötavad? hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kakskümmend neli vastu, seega tagasi lükatud, kuuskümmend neli härra Sassadalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, punkt viis, äh, lõige üks, äh, raportöörid kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend kaks, samuti raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus härra Marineskult kahes osas, esimene osa rangemad meetmed, mis on tingitud ja teine osa sealt edasi, kes on poolt, esimene osa, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, see langeb ära, sellepärast et esimene osa võeti vastu. niisiis kakskümmend viis raportöörid, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse, härra Kross, protseduuriline küsimus. härra esimees, ma sooviksin siin paluda, et kui te olete nõus et äh, selle muudatusettepaneku autor annaks meile lühikese selgituse, sellepärast et Rahvaparteis meil on tõesti probleeme selle muudatusettepanekuga. et ta teeks lühikese äh, sissejuhatuse, on kuuskümmend seitse muudatusettepanek. Janine Hennis-Plashartilt on see muudatusettepanek. proua Plashart, äh, segadus on teie muudatusettepanekuga. jah, ma tean, et raportöör oli selle vastu, et me järgiksime komisjoni seisukohti, aga mina tahaksin siiski nõuda, et me hääletaksime poolt. mul ei ole täielikku selgitust kaasas, aga asi puudutab tõhusust ja seda, kuidas see julgeolekuga seotud on, seega ma hääletaksin nii, nagu Rahvapartei ja liberaalid soovitasid. ma ei tea see on, härra Kross, teile piisav selgitus, aga mingi selgitus see ometigi oli. jah, teie, teie ei pea seda otsustama. niisiis. härra Kross. ma arvan, et me läheme pärast kohvi jooma ja siis te selgitate mulle veel kord seda muudatusettepanekut, aga praegu esialgu me oleme sellega nõus. hästi. kuuskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa langeb ära, kuuskümmend üheksa võeti tagasi, seitsekümmend langeb ära, sellepärast et kakskümmend üheksa võeti vastu ja nüüd kolmkümmend raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks proua Hennis Blaschertilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. see oli ilmselt palju selgem menetlus. seitsekümmend kolm, proua Hennis Plaschert. kes on poolt? vastu? kontrollime seda, me kontrollime seitsekümmend kolme, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, neliteist vastu, seega vastu võetud. seitsekümmend kaks langeb ära, seitsekümmend neli härra Marineskult, kes on poolt. vastu. erapooletud. kas me kontrolliksime seda ka, niisiis seitsekümmend neli, härra Marinescu muudatusettepanek, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kakskümmend poolt, kakskümmend vastu, seitsekümmend viis härra Sassadalt, kes on poolt, vastu. kontrollime ka seda, seitsekümmend viis härra Sassada muudatusettepanek, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend vastu, seega, seega tagasi lükatud seitsekümmend kuus härra Kohilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse härra Sassadalt, kes on poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, kolmkümmend üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa Tremosa i Balcells, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa proua de Veyrac, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend Tremosa i Balcells, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus härra Albertini muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd põhjenduspunktid, põhjenduspunkt üks, muudatus üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse, proua Lichtenberger, härra Kraame ja proua Düran, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, mulle tundus, et lükati tagasi, aga kontrollime, kolmekümne seitsmendat, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kakskümmend neli vastu, seega tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, proua Lichtenberger, Kraamer, Johan, kes on poolt, vastu, erapooletud, sama enamus tagasi lükatud. kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapoolet-, vastu võetud kolmkümmend üheksa langeb ära, nelikümmend on tagasi võetud, nelikümmend üks lisana, selle autoriks Remose Balsals, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt viis, muudatus kolm raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks proua Ayala Senderist ja härra proua Alvareselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kuus raportöörilt kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis äh, lõpphääletus. õigusloome ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, keegi pole vastu, neli erapooletut, vastu võetud ja õigusloome resolutsioon, hääletus on alanud. hääletus on avanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, viis erapooletut, keegi pole vastu, see tähendab vastu võetud, õnnitlused härra Leifridile. järgmine päevakorrapunkt. vabandage, mul on protseduuriline küsimus. härra esimees, ma sooviksin veel öelda, et kuna te ütlesite, et roheliste, rohelisi oli üks rohkem, siis mina nägin praegu ainult kolme rohelist siin ja meil on ainult siin kolm liiget, nii et minu meelest on täiesti müstiline, kust see neljas hääl tuleb. ja mul ei ole ka kahte kaarti. ma võin ainult seda öelda, härra Kraamer, mida ma näen siin oma ekraanil. ja seal näitas, et rohelistel on neli häält ma isegi ei kahtle selles hääletustulemuses, aga sellegipoolest tuleks selgitada, kust selline viga tuleb. I will, I will, it may be Mr, it may be Mr Smith from Flanders, yes, <laughs> but anyway. Okay, but your point is made and we will, we will, we will. see on härra Smith Flandriast, keda mitu korda loetakse. me peame igal juhul täpselt teadma, kes kui palju on hääletanud, me kontrollime. aga järgmine päevakorrapunkt on tsiviillennunduse ohutuse raport. proua Ksindverak, kas siin on ka õnnetuse ohvrite esindajaid. kui on, siis ma tervitan selle organisatsiooni esindajat. Ähm, see organisatsioon esindab siis AF neli neli seitse Rio de Janeiro lennu Spanair Jeemeni ja Kariibi lennuõnnetuste ohvrite perekondi. tervitame neid siin meie parlamendis ja loomulikult avaldame sügavat kaastunnet nende traagiliste õnnetuste puhul. me mõistame teie kaotust nendes nimetatud neljas õnnetuses ja kõigepealt annan sõna proua De Veirakile et ta tutvustaks oma raportit. suur tänu, kallid kolleegid, töödokumendi ettevalmistamisel, mis teil on ka eh, eh, laiali jagatud, konsulteerisin mitmesuguste ehm, lennufirmade esindajatega ja eelkõige õnnetuse ohvrite assotsiatsioonidega. Eh, paljud nendest on ka täna siin, tere tulemast ja suur tänu, et te tulite. samuti, härra esimees, sain transpordikomisjoni liikmetega külastada ka eelmisel detsembril toimunud lennuõnnetuse paika ja arvestades kõiki neid kohtumisi, peab ütlema, et tegemist on väga keeruka temaatikaga, aga samas on lennuohutuse seisukohalt uus dokument väga tähtis. esitan siis teile lühidalt oma dokumendid. kõigepealt rääkides vastu va,, ju, ohutuse eest vastutavate organisatsioonide võrgustikust. muidugi peavad lennufirmad läbi viima uurimise pärast õnnetust ning loomulikult nende organisatsioonide vastutustundlikkus, töö kvaliteet võimaldab siis äh, põhjused kindlaks teha ja seetõttu peaks olema eh, sõltumatu uurimine tagatud, eh, et ähm, oleks arvestatud ka ohutusnõudeid. samuti peavad liikmesriikide uurimisagentuuride vahelisi erinevusi vähendama. huvitav on see, et Euroopa Komisjon ei ole seda teemat äh, lõpuni arendanud ja mina sooviksin kaugemale minna kui komisjon ja rääkida eelkõige võrgustiku loomisest. kindlasti võib võrgustik lennuohutusele lisaväärtust anda, täpselt samamoodi nagu äh, nagu mereõnnetuste puhul siis on loodud selline võrgustik ja kõik ülesanded on täpselt paika pandud, kõigepealt kohustus parimat praktikat järgida, audit korraldada, sõltumatu uurimine läbi viia. muidugi ei ole vaja meil mingisugust uut agentuuri või juriidilist isikut luua, aga me tahaksime eelkõige olemasolevat süsteemi optimeerida, et parandada iga uurimisbüroo tegevust. Ehm, see mõte on juba mitu aastat olemas olnud, me soovime, et see nüüd ametlikult, see võrgustik paika saaks, et äh, uurimismehhanismid, äh, võrgustik oleks ametlikult paigas. loomulikult see võrgustik ei saa kõige tõhusamaid uurimisbüroosid või uurimisagentuur asendada, kindlasti võib sõltumatult lubada ka igal liikmesriigil oma uurimine läbi viia, aga see võrgustik võimaldab liikmesriikide erinevate uurimisagentuuride erinevusi tasandada, anda neile vahendeid juurde, seda tuleks koordineerida Euroopa tasandil nõukogu soovib, et see mm, agentuur jääks liikmesriikide kontrolli alla, aga see ilmselt tekitab probleeme sõltumatusega. meie oleme kaasseadusandjad, me peame vastava raamistiku paika panema ja meie siin järeleandmisi ei tee. ning teine punkt. Euroopa Lennuohutusameti osalemine uurimises. alates kahe tuhande kolmandast aastast on ähm, lennu, äh, tähendab lennukite ohutuse sertifitseerimise ülesanne kuulnud sellele mm, ametile, loomulikult äh, kaasatakse see amet uurimisse, tal on omad kogemused, äh, teadmised, aga nüüd kahekümne seitsme liikmesriigi koostööst rääkides, siis see on ju kestnud äh, ministeeriumide tasandil pikka aega. aga EASA on ähm, tekitanud praegu segadust, milline roll on olnud erinevatel liikmesriikidel seetõttu oleks vaja väga selget juriidilist ähm, raamistikku ähm, lennuohutusameti osalemiseks uurimises ühest küljest ähm, peab tagama siis äh, selle, et äh, uurimine on sõltumatu ja äh, peab saama võimalusega paralleelset uurimist läbi viia. nüüd me peame täpselt defineerima ka äh, lisas kolmteist ähm, selle agentuuri rolli. mina eelistaksin, et kasutataks mingisugust kindlat nimestust, äh, mis võimaldab kindlaks määrata, milline organisatsioon osaleb uurimises ja seetõttu äh, ka, kes saab sertifitseerimise õiguse teen ettepaneku, et arvestades osalemist äh, uurimises, peab olema võimalik äh, lisas kolmteist äh, täpsustada agentuuri ülesandeid. siin ei ole tegemist poliitiliste küsimustega, pigem juriidilise küsimusega, liiga palju ei ole vaja seda küsimust ka tähtsustada tekstis, millest palju olulisemaid aspekte. kolmas punkt, millest ma tahaksin rääkida, puudutab äh, kohtu-uurimise ja äh, lennuohutusuurimise koordineerimist. väga tähtsad on kaks aspekti. kõigepealt on vaja tagada äh, ohutuse uurimise sõltumatus, uurijal peab olema ligipääs ilma kohtu loata tõenditele ligipääsuks, kontrollimiseks, siiani see ei ole alati nii olnud, teiseks peab võimaldama ka tundlikule informatsioonile ligipääsu, see puudutab siis uurimise käigus eh, ligipääsu see puudutab näiteks äh, dispetšeritega intervjuusid ja analüüse koha, õnnetuse kohal. kui äh, keeldutakse mm, ilma kohtu nõusolekuta informatsiooni edastamisest, siis ei ole võimalik alati mm, kindlaks teha, milles olid põhjused ja tagada ohustust ja seetõttu aga selleks, et ka perekondadel oleks äh, tagatud informatsioon, peab ka kohtulik uurimine toimuma. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku teatud informatsiooni kohustuslikuks tegemiseks, kui see on ähm, nii-öelda avaliku huvi poolt nagu põhjendatud kahjuks nagu ikka lennuõnnetusel saavad inimesed surma ja seetõttu tekibki niisugune avalikkuse kõrgendatud huvi ja see, seepärast muutuvad tundliku informatsiooni kriteeriumid. mina teen ettepaneku, et kõik, mis puudutab faktide tuvastamist, tõendusmaterjali analüüsimist, tuleb edastada kohtule, aga muidugi protokollid peavad salastatuks jääma, aga nüüd artikkel viisteist lõige kaks ähm, toodud ähm, informatsioon puudutab eelkõige siis ähm, äh, vajadust konsulteerida äh, konsultatsioone läbi viia eh, lennuohutusagentuuri ja eh, kohtuameti vahel. Eh, kolmas aspekt, mis on väga tähtis, puudutab ohvreid ja nende lähedasi. eelkõige reisija nimekirjade edastamist me peame kindlaks määrama, millise tähtaja jooksul tuleb need äh, nimekirjad edastada. pärast õnnetuse teatavaks tegemist peab lennufirma tunni aja jooksul edastama reisijate nimekirja. peab ütlema, et ähm, see tähtaeg, mille meie vastu võtame, peab olema reaalne, muidugi äh, sageli ei ole personali äh, Ähm, lennujaamas, nendest lennujaamadest, kust lend on lähtunud, lennujaamad on öösiti kinni, aga kindlasti tuleb kinnitada reisija nimekirju ja me soovime, et see oleks siis ühe tunni jooksul tehtud. üks võimalus on nõuda enne starti juba reisija nimekirjade edastamist, selle järgi võib kontrollida hiljem pärast õnnetust juba tunni aja jooksul, kes oli pardal, kes oli meeskonnas. nüüd ähm, seda tähtaega võib ka kolmekümne minutini vähendada või siis pikendada vajaduse korral kahe tunnini. aga tekib küsimus, kuidas hoiatada perekondi või teatada perekondadele õnnetusest. loomulikult saavad lennufirmad tuhandeid telefonikõnesid ja väga raske on otsustada, kellele seda informatsiooni edastada. tegemist on eriti traagilise peri-, ajahetkega, seetõttu näiteks USA-s on tehtud ettepanek, et äh, re-, lennureisijad äh, reisile minnes määraksid ka kindlaks, kes on kontaktisik, keda informeerida e-, õnnetuse korral. nüüd peab äh, konsulteerima Euroopa Andmekaitseametiga, et ähm, arutada, kuidas võimal-, kuidas saaks nii and-, isikuandmeid kaitsta kui ka lennuohutust tagada mina sooviksin muidugi, et ka perekondi informeeritaks uurimise käigust, see ei ole aktsepteeritav, et perekonnad saavad meediast teada, kuidas uurimine on kulgenud. kindlasti võiks neile saata nii vahearuandeid kui ka, kui ka lõpparuandeid, enne kui avalikustatakse see informatsioon ja seda saab teha just ohvrite organisatsioonide kaudu. ja lõpuks Euroopa Komisjon teeb ettepaneku artiklis kakskümmend kolm lõige üks, et liikmesriigid näeksid ette ka tsiviillennunduse ette, õnnetuste korral äh, riigi tasandil abi ohvritele. muidugi lennufirma on esimene, kelle poole ohvrite perekonnad, lähedased pöörduvad, seetõttu peaks teatud äh, territooriumil registreeritud lennufirmal olema ka alati kindel kriisiplaan, mis sisaldab ka psühholoogilist abi. seetõttu peaks äh, ka ohvrite lähedastele olema kindlaks määratud mingisugune kontaktisik, äh, näiteks võiks olla selle inimese mobiiltelefoni number olla saadaval kakskümmend neli tundi ööpäevas ja Suurbritannias muide võivad, võivad kodanikud pöörduda sellisel telefonil. see kindlasti aitab natukene ka kindlustunnet tekitada ohvrite lähedastes. see inimene võiks samuti informeerida ohvrite lähedasi erinevate uurimisprotseduuride kohta nendel inimestel on sageli raskusi, esiteks peavad nad traagilise kaotuse üle elama, teiseks on tegemist niigi igasuguste haldusprotseduuridega, niisugune inimene võiks neid aidata, tänan. aitäh, proua Tõerak. härra Grosch ja siis härra Elka Troi. suur tänu, härra esimees räägin ehk prantsuse keeles, siis saab äh, minu kolleeg mind paremini jälgida. no muidugi tegemist on väga tehnilise raportiga, väga tundliku teemaga. Äh, minu meelest tõstatati dokumendis väga õiged küsimused. loodame, et neile leia-, leitakse ka vastused. nõustun äh, võrgustiku ettepanekuga samuti on võimalik kindlasti otseselt puudutatud isikuid paremini aidata niisuguste võrgustiku, võrgustike kaudu, aga eelkõige parandada lennuohutust. väga tähtis on defineerida täpselt EASA või EASA roll. Ehm, me oleme rääkinud siin nõukogu ettepanekutest ehm, kindlasti peab äh, Euroopa Lennuohutusagentuuri roll, rolli täpsustama. ja äh, reisinimekirjadest rääkides, siis kõige tähtsam on äh, info edastamise kiirus ja info usaldusväärsus. usaldusväärsus ei tohi kannatada info edastamise kiiruse tõttu ja salastatuse küsimuses tahaksin öelda, et tõesti informatsiooni saamise õigus peab olema piiratud äh, teatud isikute ringiga, kes, kes siis on seotud äh, uurimisega või, või siis lähe, lähedastega. ja lõpuks ähm, väga oluline on kohtuliku ja, ja lennuohutusuurimise vahekord. liiga sageli oleme näinud, et kohust pole sageli mingeid tõendeid aktsepteerinud sest tal äh, lennuohutusamet on juba läbi viinud oma uurimise, aga ma arvan, et äh, et reisijatel on õigus nõuda, et, et uurimine viiakse läbi asjakohaselt ja kiiresti. mis puudutab siis rahvusvahelist õigust, meil on olemas väga hea alus äh, tõhustada lennuohutust Euroopa õhuruumis ja äh, lõpuks veel tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. aitäh, härra Elka Troi! suur tänu, ka mina sooviksin siin tänada proua Deveraki eh, tema tehtud töö eest ja ka selle lähenemise eest, mis ta on oma eh, töödokumendi jaoks valinud, see on väga hea dokument, paar kommentaari. kõigepealt, mis puudutab võrgustikke. siin ma toetan eh, raportööri ma arvan, et me ei tohi siin ühtegi sammu tagasi astuda. see, ma arvan, et praegune võrgustik on väga hea ja seda võrgustikku ei tohiks äh, nii-öelda renatsionaliseerida. ja see võrgustik peab olema piisavalt tugev, äh, piisavalt tugev selleks, et äh, et äh, ka liikmesriikide vahel oleks võimalik äh, uurimisi äh, läbi viia ja seetõttu siin peaks ka määratlema mm, selle võrgustiku rolli ja ülesanded. aga ma arvan, et siin on valitud väga hea lähenemine. nüüd teiseks, EASA, Lennundusohutusamet ja nõuandja roll, nõustaja roll ma arvan, et me peame siin kindlaks määrama, kuidas EASA uurimistesse kaasatakse ja me peame siin ka lahenduse leidma, kas EASA-t pidevalt ähm, informeeritakse, sest ähm, õnnetustest saab väga palju õppida. ja see on oluline ka EASA sertifitseerimistöö jaoks, et nad õnnetustest õppust võtaksid seetõttu on see äärmiselt oluline ka selle organi jaoks. nüüd, mis puudutab reisijate õigusi, see info on väga oluline, ka lähedaste perekonnaliikmete informeerimine on väga oluline juhul, kui midagi juhtub. me peame siin äh, mõtlema selle kontaktisikute idee üle, need kontaktisiku andmed antakse reisi broneerimisel, see on tõesti hea lähenemine. reisijate nimekiri et see tuleb võimalikult kiiresti koostada, see on ka väga hea ja et ka kriisiplaanide koostamine lennundusettevõtete puhul, see on ka hea mõte. ja nüüd veel viimane punkt, härra esimees, see puudutab statistikaid. siin ka viidati sellele ühes kohas me peaksime suutma Euroopa tasandil rohkem statistikaid kasutada, meil on siin vaja paremat äh, metoodikat, mis, äh, mida saaks ka lihtsamini tõlgendada. kuid oluline on see, et äh, liikmesriigid olemasolevat andmebaasi ka kasutavad, et neid, neid andmeid ühtemoodi kogutakse. suur tänu! proua Maisner. suur tänu, härra esimees. ka mina sooviksin kõigepealt tänada proua Deveraki selle raporti eest. siin on tegu väga tundliku ähm, raportiga, sellepärast et äh, siin on äh, tegu ikkagi lennuõnnetustes äh, hukkunud inimestega. mina täna esindan siin variraportööri härra Kaczyni, kes ei saa täna kahjuks siin kohal olla ja palus minul tema asemel esineda esiteks on väga oluline vaadata, millised on olnud õnnetuste põhjused ja täiesti loogiline on see, et me üritaksime vältida sarnaste juhtumite kordamist. ja nagu äh, härra Kross ütles, äh, oluline on see, et me ei langeks tagasi selliste riiklike äh, lahenduste juurde ja tõesti ka just siin puhul on oluline koostöövõrgustiku loomine, siin on tegu lausa poliitilise küsimusega selles osas, kuidas me selle reguleerimisega, harmoniseerimisega siin edeneme. sellepärast, et reisijatel on õigus nõuda meilt, et äh, me siin ähm, parendusi sellesse süsteemi toome. siin räägiti juba ka EASA rollist, ma arvan, et äh, siin tuleb tõesti täpselt äh, piiritleda ja määratleda see, et huvide konflikti ei tohi tekkida selle vahel, mida meie tahame võrgustikuna üles ehitada ja EASA rolli vahel, siin tuleb väga selge piiritlus luua aga nii nagu senised eelkõnelejad ütlesid, ma leian, et ka EASA tuleks kaasata siia uurimisorganite võrgustiku töösse. nüüd, andmed tõesti on väga tundlikke andmeid, mida tuleb äh, äh, saladuses hoida, ei saa kõiki andmeid vabaks anda, välja arvatud mõningad äh, erijuhtumid, kui andmeid nõuab mõni justiitsasutus aga igal juhul andmete puhul me peame väga täpselt vaatama, milliseid andmeid uurimiste puhul vabaks anda, milliseid mitte, tänan. aitäh, härra Senki! E, e, ma sooviksin e, tänada raportööri selle väga huvitava informatsiooni eest, samuti tahaksin tähelepanu juhtida mõningatele probleemidele Äh, see tekst, mille kallal me töötame, me loodame, et parlament selle heaks kiidab, aga äh, sellel on järgmised eesmärgid. kõigepealt uurida õnnetusi, mis on lennunduse vallas aset leidnud, nii et nende uuringute tulemused aitaksid ära hoida edasisi lennuõnnetusi. seetõttu tahaksin ma juhtida tähelepanu äh, asjale, mis minu arvates on väga oluline Äh, tegemist on minu jaoks väga olulise põhiküsimusega. täna uuritakse õnnetusi konkreetse liikmesriigi poolt. Äh, liikmesriikidel on oma spetsiaalsed agentuurid või ametid, mis lennuõnnetuste uurimisega tegelevad. kui need äh, ametkonnad informatsiooni ei jaga, siis tekivad probleemid ainult viiskümmend protsenti liikmesriikidest sisestavad infot Euroopa lennuintsidentidest teavitamise süsteemi. minu arvates oleks äärmiselt oluline, et ähm, et seda infot sisestatakse pidevalt, sest me teame, et õnnetused korduvad. ning tegelikult on ju ainult äh, kuskil tosin lennuki, lennukimarki, mis äh, meie lennufirmade lennupargis on. Äh, nii et, et need lennukid, mida kasutame, on ena-, üha sarnasemad ja seega peaks mõtlema, kuidas sundida liikmesriikide ametkondi jagama seda infot, mis meil on me ei saa ignoreerida asjaolu, et me saame infot ainult viiekümne protsendi õnnetuste kohta, seda esiteks. teiseks ohvrid. loomulikult äh, õnnetustega käivad kaasas ohvrid, tihtipeale on neid ohvreid palju. mina teeksin ettepaneku, et ajapiirang, mille jooksul peresid tuleb teavitada, oleks nii lühikene kui võimalik. me ei saa nõustuda sellise võimalusega, et kehtestatakse erinevad ajapiirid erinevatest stsenaariumitest lähtudes see süsteem, mis meil praegu olemas on, perede teavituses, me peame küsima, kas see tõesti on hea süsteem. Äh, siin kaalutakse teatud juriidilisi aspekte, aga ei arvestata äh, inimeste tunnetega. Äh, seda, inimesed vajavad kontakte psühholoogide, arstidega ja nõnda edasi, aitäh. meie Äh, variraportööril proua Lichtenbergerit ka kohal ei ole, aga ta soovis öelda, et ta tänab selle raportöör, äh, raporti ja koostöö eest, mis väga hästi äh, toimis. ma sooviksin rääkida kahest punktist, mis meile väga oluline on. kõigepealt punkt viis. me toetame seda mõtet ja ideed siin sellepärast, et öö, ähm, ohvrite lähedased, lähedasi tuleb võimalikult kiiresti teavitada ja Äh, info hüvituse kohta, me ei saa ka seda äh, aastaid äh, viivitada selle info andmisega. et siin peavad olema tähtajad, tähtajad selle kohta, mis ajani hüvitised välja makstakse. igal juhul siin ei tohi jääda see asi juristide käes venima. nüüd lõige B punktis viis see puudutab siis teavet äh, reisija kadumise kohta. ja siin äh, räägitakse äh, siis usaldusisikust. me toetame seda, aga sellega seoses tuleb ka kindlalt määratleda, et neid andmeid ei tohi edasi anda, sellepärast et SWIFTi lepingu puhul meil oli ju see probleem, et kõik andmed antakse edasi, aga me ei tea, kellele, et siin on tegu usaldusväärse infoga ja siin on tegu ähm, ikkagi salastatud infoga ja see peab ka salastatuks jääma. suur tänu ja proua Forsler! aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada proua de Veraki eelkohtumise korraldamise eest, kus me juba lühidalt arutasime seda, mida ta kavatseb täna öelda ma tervitan seda mõttevahetust, mis meil täna toimub ja tervitan ka neid sõna, seda sõnavõttu, mille proua de Verac tegi. minu arvates on teema äärmiselt oluline ning ma olen ise kakskümmend viis äh, aastat selles äh, majandusharus tegev olnud ja ma tean, millised on selle majandusharu probleemid, nii et, et ma räägin isiklikust kogemusest ma tahaksin öelda seda, et see, mida me viimase kuuekümne aasta jooksul oleme õppinud, oleme me õppinud just sellepärast, et me oleme õnnetusi uurinud ja sellepärast, et need uurimused on olnud sõltumatud, sõltumatud poliitikust, poliitikatest. me oleme saanud üsna hea pildi sellest, mis on toimunud, kas tegemist oli mehaanilise probleemiga, inimliku eksitusega. iga õnnetus, nagu me teame, on individuaalne Eh, tavaliselt ei ole kahte täpselt ühesugust õnnetust ja eh, nüüd lähtudes eh, sellest tekstist endast, mis meie ees on, kui me vaatame neid võrgustike küsimusi, siis loomulikult me võime kasutada mis sõna tahes, me võime seda nimetada võrgustikuks või millekski teiseks, aga me peaksime tuginema nende võrgustike loomisel juba olemasolevatele juurdlusorganitele ja me ei peaks hakkama looma midagi täiesti uut, see oleks bürokraatlik ning me eemalduksime sellest struktuurist, mis meil praegu on, sellest sõltumatust struktuurist, mis meil on. mulle no ma räägin siin punktidest nüüd kaheksa ja üheksa, nagu ma aru saan, et liikmesriikide töörühm on juba kohtunud äh, pärast äh, selle määruse siis tutvustamist ning äh, sellega seoses on teatud probleeme. me ei hakka vist enne aprilli lõppu seda teemat uuesti käsitlema, aga väga oluline oleks teada, kuidas punktid kaheksa ja üheksa on ümber sõnastatud, sest et meie peame ju tegelema selle uue sõnastusega. nii et, et ma arvan, et me peaksime suhtuma ettevaatlikult huvide konfliktidesse äh, EASA ja komisjoni vahel ja samuti äh, peaksime tõsi, tegi, tõstatama küsimuse komisjoni kaasatusest. ma vajaksin selles aspektis äh, selgitusi. mis puudutab EASA rolli, siis äh, nagu proua De Veirak ütles ja paljud meist nõustuvad, nõuandja roll oleks kohane. ja muide, sõna advisor lõpus inglise keeles on OR, mitte ER nagu selles tekstis ning äh, nüüd meil on olemas rahvusvahelised standardid, äh, Chicago konventsiooni lisas kolmteist on neid mainitud ja me räägime siin ju ikkagi rahvusvahelisest lennu, lennundusest, me räägime rahvusvahelisest reguleerimisest. seetõttu me peame väga ettevaatlikult suhtuma sõnastusse, mida me kasutame, et seda võetakse korralikult üle liikmesriikides, nii et, et sellele tahtsin ka tähelepanu juhtida mis äh, nüüd seda nõuandjat puudutab, nagu ma ütlesin, see on minu arvates õige sõna. Äh, kuidas tema rolli tõlgendada, ma arvan, et me peaksime siin äh, väga selgelt välja ütlema, et miks on vahel, vahele jõudnud poliitikute, uurijate ja tsiviillennundusorganite vahel. kõik liikmesriigid ja EASA, nad ei oma täpselt samu õigusi ja selleks on ka väga head põhjused, miks meil ei ole samu õigusi. ja seda teemat käsitletakse punktis kaks. kõneldes punktist kaksteist, siin käib jällegi jutt äh, uurimistest ja sellest, äh, kes omab juurdepääsu infole. Äh, on olemas väga selged reeglid selle kohta, miks miks konkreetset infot lennu kohta ei esindata. Äh, tegemist on kaitstud andmetega ja sellega, selleks on väga head põhjused. ja nüüd tulles punkti kuusteist juurde. Äh, ja muide, kui Äh, tegemist on lennu, lennumeeskonna info, infoga, nemad edastavad seda infot, kui nad õnnetuses ellu jäävad, muidugi tegemist ei ole infoga, mis kuulub ainult neile. ja tegemist on tõesti võib-olla infoga, mis puudutab lennundusameteid ja mida, mitte kedagi teist. ning me siin oleme sisse toonud ja mulle tutvab see reisijate nimekiri tõesti ongi, ongi nimekiri, ei maksa teda siin dokumendis manifestiks hüüd, hüüda. nii et, et ka sellele peaks tähelepanu pöörama. ja lõpetuseks äh, veel mõned asjad. Äh, kui räägitakse kohtuorganist, kohtuorganitest, siis äh, tavad erinevad, sest et meie kohtusüsteemid on erinevad ma tahaksin siin hoiatada äh, võib-olla kohtuvõimude suhtes ja kuidas neisse suhtuda, kui asi on õnnetuste uurimises. kui me vaatame seda teksti, siis tekib oht, et pilootide ja lennudispetšerite tunnistusi hakatakse kasutama kohtumenetluse käigus ja see võib rikkuda nende õigusi, sest sisuliselt nad tegelevad siis ju enda süüdistamisega. nii et, et me peaksime väga tõsiselt vaatama seda, kuidas toimub nende õnnetuste kohtulik uurimine. ja veel üks asi, kui me vaatame nüüd õnnetustest teavitamist, kui see teema üldse esimest korda tõstatus, siis ma olin, olin ka selles küsimuses raportöör ja ma tean, et ma pean hakkama juba oma sõnavõttu lõpetama, niisiis ma arvan, et meie fraktsioon kasutab oma kõneaega alati väga mõistlikult. aga ma tahaksin lõpetuseks öelda seda, et kui me kõneleme andmebaasidest, siis äh, siin jutt käis õnnetustest teavitamisest. esimees, äh, ka teie toetasite seda ideed, et meil oleks kogu Euroopa Liidus selline kohustuslik teavitamise süsteem. me mõned aastad tagasi nõudsime, et viiaks sisse vabatahtlik see teavitamissüsteem ja see on toiminud väga edukalt. ja ma arvan, et me peaksime äh, nüüd selle teema juurde tagasi tulema ja vaatama, kuidas liikmesriike panna õnnetustest teavitama ja ma tahaksin tänada proua de Veiraki veel kord äh, selle dokumendi eest, ma arvan, et meil toimub konstruktiivne dialoog ja me jõuame aruka lahenduseni, aga nagu ma ütlesin, ma ootan Euroopa Komisjonilt selgitusi mõningate sõnastuste osas. härra Higins, palun. suur tänu, härra esimees. toetan teie avasõna ja tahaksin kaastunnet avaldada nendele inimestele, kes on äh, lähedased kaotanud lennuõnnetustes ja tänase töö eesmärk ongi see, et vähendada kannatusi, tagada see, et meil oleks nii põhjalik äh, uurimine äh, garanteeritud kui võimalik tulevikus. ma ei taha kõiki käsitletud punkte üle võtta, aga ma tahaksin rõhutada, et uurimine on väga tähtis, tähtis on äh, kohtu uurimise ja lennuohutuse uurimise ühendamine, ehm, aga rääkides informatsiooni edastamist, siis ehm, info edastamise prioriteet peab alati olema, alati kuuluma lähedastele, mitte meediale. Ehm, üks asi, mida me tahame tagada, on, on korralik uurimine, aga teine asi loomulikult õnnetuste vältimine me eh, oleme kuulnud eh, lennufirmadelt ka, eh, mis, mis tähendab see, et, et, et kui pilootide töötunde ja tööaega muudetakse, siis see vähendab lennuohutust, pilootid töötavad tohutu surve all. muide, Ryanairi ähm, piloodid vahetuvad kahekümne minutiga ja see on muide, see on minu koduriigi lennufirma ja eelmine nädal, kui kui ma käisin kodus, siis kohtusin, istusin kõrvuti ühe Air Linguse piloodiga, kes oli siin käinud äh, rahvusvahelisel konverentsil, kus arutati just seda survet, mida lennufirmad avaldavad pilootidele, nende töötunnid, tööpäevad on tohutu pikad, see on tohutu äh, risk äh, lennuohutusele. me äh, oleme väga nõudlikud olnud siin õhut-, ohutusest rääkides, aga muide, kogu ohutus keerlebki pilootidele pandud ootuste ümber. ka see, et koolitust on vähendatud, on väga oluline, seda tuleb arvestada, kui me tahame vähendada lennu, lennuõnnetusi suur tänu. härra Alvarez. proua Alvarez. suur tänu, härra esimees, ka mina sooviksin õnnitleda proua raportööri. sest äh, siin on tegu väga olulise äh, töödokumendiga. lennundus on küll üks ähm, turvalisemaid äh, reisimismeetodeid, kuid sellegipoolest me näeme, et õnnetusi juhtub seetõttu lasub meil kohustus toetada äh, läbiviidavaid uurimisi ning ka vastavate äh, protokollide parandamist. siin juba räägiti mitmest punktist ja ka alternatiividest. nimelt, äh, milliseid meetmeid saab rakendada selleks, et ohvrite lähedaste valu vähendada selleks, et nad saaksid kiiremini infot oma lähedaste kohta. mul on ka üks kolleeg, kes sarnases olukorras on olnud ja lähedased äh, tihtipeale ei tea, kas reisijate hulgas oli ka nende pereliikmeid ning äh, tuleb oodata väga kaua aega, kuni äh, reisijate kohta lähem info tuleb ja seetõttu ma leian, et siin on väga hea äh, lahendus valitud. mina toetan seda esimest äh, võimalust, et, et enne juba, kui lennuk stardib, on olemas reisijate nimekiri. sest see on uskumatu, et lennuettevõtja ei tea, kes tema lennuki pardal on. seetõttu ma leian, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ka Chicago konventsioonile ja ma leian, et äh, reisijate nimekiri peab olema valmis juba enne, kui lennuk stardib. see võimaldab ka lähedaste mm, äh, valu vähendada, sellepärast et äh, nende ootajate, infot ootavate inimeste jaoks on vahel üks minut terve sajand. siin tuleb tõesti väga kiiresti reageerida ja lennuettevõtjad peavad teadma, kes nende lennukite pardal on. teiseks, seda ka just mainiti, aga seda tuleks siin tekstis veel natukene kohandada. see puudutab siis lennukite Äh, lasti, et vahetevahel on see pagas ka näiteks toksiline, sellel võivad olla väga suured äh, ohtlikud tagajärjed ka keskkonnale. sellele punktile tuleb ka rohkem tähelepanu pöörata. nüüd äh, konflikt õnnetuste puhul aset leidvate uuringute osas justiitssüsteemiga. lõplik eesmärk peab ikkagi olema ohutuse suurendamine ja selle tagamine, et selliseid lennuõnnetusi aset ei leiaks. suur tänu ja nüüd meie aseesimees. suur tänu, härra esimees. ma keskendun paarile punktile. kõigepealt punkt neli. siin räägitakse sellest, et millised dokumendid, milline info tuleb kohtule äh, väljastada. mina olen ise tegelenud äh, tsiviillennundusõnnetuste uurimisega ning ma olen täheldanud, et äh, kohtud on kiiresti nõudnud andmeid, aga mulle selline olukord ei meeldi, sellepärast et siin tuleb uuringutes, juurdlustes tagada sõltumatus. siin ei saa alati kriminaalõigust kaasata ja seetõttu ma leian, et see punkt on liiga karmilt sõnastatud. ma leian, et äh, selline juurdlusorgan ähm, peab olema sõltumatu ja kohtuasutustele äh, tuleb andmeid ainult sellisel juhul otsekohe edastada, kui tegu on näiteks äh, terrori rünnakutega või mingisuguse kurite-, kuriteoga. teiseks tegu on ähm, andmekaitsega ja infoga. see tuleks äh, justiitssüsteemile jätta ähm, mõtlemiseks, et kuidas siin edenetakse. aga ähm, andmete edastamise puhul on vaja objektiivseid äh, kriteeriume siin tuleb arvestada ka justiitssüsteemi tööga ja ka Chicago konventsiooniga. siin ka küsiti, kas meil on vaja Euroopa juurdlusbürood. mina leian, et me peaksime valima sellise lahenduse, kus, mis tagaks ka sõltumatuse. sest mõningates liikmesriikides sekkub väga kiiresti praegu äh, prokuratöör või siis ka vastav lennundusohutusamet ja sellisel juhul see sõltumatuse äh, prospekt saab kannatada. proua Ajala Sander. aitäh, esimees. ma tahaksin samuti tänada raportööri äh, selle hoolsuse ja tähelepanu eest, millega ta on valmistunud selleks esimeseks mõttevahetuseks. mina tuleksin EASA dokumendi juurde ja see on tegelikult seotud sellega, mida raportöör ütles. nimelt, et kuigi see institutsioon tegeleb sertifitseerimisega, kui aga õnnetused juhtuvad, siis pidades eriti silmas seda, kuidas õnnetuste uurimist korraldatakse, ja me oleme seda ise näinud, kus äh, uurimisega tegelevad kohtunikud või politsei ei, ei, neil ei õnnestu kokku saada inimestega, kes selle õnnetusega oli seotud, et neid küsitleda. Äh, võib-olla on osad probleemid tingitud sellest, et inimesed lihtsalt ei ole menetlustest teadlikud niisiis, äh, kui EASA hakkab nende uurimistega tegelema, siis oleks tal vaja ka teatud äh, ekspertteadmisi ning äh, juur-, juurdlusega tegelevad organid võiksid neid siis paluda tehnilisemat laadi infot, mida saaks, mida nad saaksid siis edastada, tuginedes sarnastele uurimistele, mida nad juba varem on läbi viinud inimestel on tihtipeale väga raske aru saada, kuidas EASA, mis on äh, osalenud õnnetuste uurimises, äh, mõnikord saab anda informatsiooni ja mõnikord ei saa. kõneldes reisijate nimekirjadest ja kontaktisikutest, siis ma tahaksin äh, kuulda natuke rohkem, kuidas see asi on korraldatud USA-s. Euroopas kui on äh, kõne all õhus toimunud õnnetused, siis äh, äh, tehakse isikud, inimeste isikud kindlaks nende mobiiltelefonide järgi. see on üsna kasulik võib-olla liik-, tavaliste liiklusõnnetuste puhul, aga võib-olla lennuõnnetustel see ei ole kõige sobivam viis isikute tuvastamiseks võib-olla võiks inimesi identifitseerida siis, kui nad lähevad lennuki pardale. loomulikult teema on keeruline ning äh, ma olen pisut kõhklev kogu selle asja suhtes. eriti selles suhtes, kelle, kellele tuleks siis helistada, kui äh, kellegiga on õnnetus juhtunud. samuti tuleks vaadata, kuidas äh, me äh, suhtleme sellistel juhtumitel lennujaamade meeskondadega, uurimisega tegelevate ametitega. Äh, raportöör on asjale lähenenud menetluslikust küljest, aga oleks väga oluline, kui me saaksime hoolitseda sellest, et teavitamine ja uurimine Äh, teha, viiakse läbi sellest aspektist, et tulevasi õnnetusi vältida. pilootide assotsiatsioonid äh, on meid teavitanud sellest, et lennundussektoris on probleeme ning me võiksime vähemalt äh, kaasajastada seda infot, mis meil on ja muuta intsidentidest teavitamise kergemaks ja see lennundussektori olukorda üldse panastada. proua Foster, protseduuriline küsimus ma kõnelen reisijate nimekirjadest. ei ole mingit põhjust, miks lennufirmal ei ole korralikku reisijate nimekirja enne lennuki õhku tõusmist. selle, selle nimekirja mitteomamiseks ei ole mitte mingisugust informatsiooni, meil on olemas juba reisijate isikuandmed, meil on olemas äh, info lasti kohta, reisijate kohta, meil ei oleks isegi vaja seda teemat siin arutada ja küsimus on selles, et, et kui õnnetus juhtub, siis on seda vaja. ja kui keegi ütleb, et seda infot ei ole võimalik edastada, siis see ei ole tõsi. jah, see on tõesti õige. nüüd enne, kui ma annan sõna komisjoni esindajale, tahaksin ka ise sõna võtta. ma olen üsna palju nõus sellega, mida proua Foster ja härra Van Dalen ütlesid, mis puudutab EASA rolli. minule teeb muret see, et EASA äh, on saanud võrdseks partneriks lennuõnnetuste uurimisel. nii see ei tohiks olla. ei saa olla niimoodi, et reguleeriv ametkond tegeleb ka õnnetuse uurimisega määrused on üsna selged, ma räägin siin Chicago konventsioonist, äh, reguleerijad peaksid kohal olema nõuandjatena, see ei tekitaks minult mingeid probleeme, kui nad nõu annaksid äh, täpselt samuti nagu kohal on ameeriklased, kui õnnetus juhtub Ameerika lennukiga või Airbusi esindajad, kui õnnetus juhtub Airbusiga, nad on kohal nõustajatena, aga ainult nõustajatena. ja me peaksime täiesti selge vahe vahel hoidma õnnetuste uurimise vahel ja reguleeriva ametkonna vahel, sellepärast et reguleerival ametkonnal võivad olla oma huvid kaalul. ja võib-olla lennuk kukkus alla just nimelt sellepärast, et reguleeriv ametkond tegi vigu. ja sellis, sellised väga paljud, näiteks kas või lennufirmade musta nimekirja kandmine, see ei ole ju lennufirmade viga. nii et, et on äärmiselt oluline ja, ja proua de Veyrac juhtis sellele ka oma sõnavõtus tähelepanu, et me peaksime tegema selge vahe vahele EASA rollile õnnetuste uurimisel. ta võib ainult olla nõuandja ja see olgu ka kõik teine küsimus, mis siin tõstatas, puudutas seda õnnetuspaika. mind alati hämmastab ja me oleme seda näinud ka Belgia rongiõnnetuse puhul. ja alati on inimesi, kes tulevad viis minutit hiljem juba ja ütlevad meile, mis selle õnnetuse põhjustas. tavaliselt on selleks me meedia, aga tihtipeale on inimesi, kes üritavad meile juba selgitada, miks õnnetus juhtus. meie siin transpordi vallas äh, Äh, selgitame inimestele kogu aeg, et ei saa öelda kohe, mis õnnetus, õnnetuse põhjustas, enne kui uurimist ei ole läbi viidud. ja miks siis ometigi on lugu niimoodi, et, et mõnedes riikides on ikkagi äh, kalduvus öelda nii, nii, see õnnetuse paik on kuriteopaik, niipea kui õnnetus on juhtunud. me ei tea veel, et tegu on kuriteopaigaga, me ei tea, et kuritegu on toime pannud. me teame, et aset on leidnud tragöödia, me teame, et on toimunud õnnetus ning ma tõesti arvan, et me peame asju õigesti sõnastama. õnnetuste uurimine kõigepealt, eh, siis mis põhjustas õnnetuse ja eh, kolmandaks, kui tõesti on eh, kohtuasjaks põhjus, siis tegeleme sellega ja mitte teisipidi. sellepärast, et praegu on oht, et me tõrjume kõrvale need inimesed, kes tegelikult teavad, mis toimus, aga nad ei edasta seda infot sellepärast, et nad kardavad, et nende või nende kolleegide vastu võidakse algatada kohtuasi ja selline lähenemine ei ole õige. ja üks äh, lennudispetšer muide äh, mõr-, mõrvati äh, õnnetuse ohvri sugulaste poolt. see puudutas siis kaubalennuki õnnetust ja keegi ei helista sellele sugulasele ja ütles, kes veas süüdi oli ja vaene dispetšer tapetigi, nii et, et me tõesti peaksime olema väga ettevaatlikud äh, sellis, äh, sellises reaktsioonis ja me ei tohi advo-, juriste asjasse liiga varakult kaasata. ma tahaksin tänada proua De Veraki tema suurepärase raporti eest ja selle väga hea arutelu eest, mis meil täna on olnud aga mina isiklikult äh, olen vägagi nõus sellega, mida ütlesid paljud meie komisjoni liikmed ja eriti härra Van Dalen ja proua Foster. me peame olema väga ettevaatlikud, kui me selle teemaga tegeleme ning eriti selles osas, mis puudutab siis sõltumus, sõltumatust ja EASA eraldamist õnnetuste uurimisest. nüüd proua Devera, oi vabandust, ma unustasin komisjoni ära. niisiis jah, kõigepealt saab sõna komisjoni esindaja. Äh, suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma sooviksin tänada muidugi proua raportööri. ma usun, et tänaseks esimeseks aruteluks esitatud töödokument puudutab tõesti väga olulisi äh, aspekte, mis on ka komisjoni ettepanekus olemas ja see on ka väga oluliseks aluseks meie edasisteks aruteludeks. ma leian, et arutelu oli ka väga tõsine, süvitsi minev ja see on ka väga hea sellisena, sellepärast et tegu on tõesti väga tõsise eh, probleemiga. komisjoni otsus, mis on vastu võetud eh, peale eh, direk-, senise direktiivi eksistentsi peale viiteist aastat, mis puudutab siis selle süsteemi edasist arengut põhineb kahel põhisuunal, härra esimees. esiteks, seniste kogemuste hinnangul ja need äh, kogemused on nii positiivsed kui negatiivsed olnud. ja see puudutab ka Euroopa Liidu äh, seadusandlust. ja teiseks, viimase viieteist aasta jooksul ühenduse äh, õigussüsteem lennundusohutuse osas on edasi arenenud ja me leiame, et need edasiarengud peavad leidma peegeldust ka lennuõnnetuste juurdluse alases õigusaktides. ma ei hakka siin praegu detailidesse minema, aga ma eeldan, et ka siin komisjonis leitakse et tõesti seda süsteemi tuleb kaasajastada, nagu me oleme ka välja pakkunud. põhilisteks eesmärkideks siinkohal on esiteks uurimisvõimekuse ja suutlikkuse parendamine Euroopas ja seda siis võrgustiku kaudu, võrgustiku kuhu kuuluvad pädevad ähm, ametkonnad, mis juba tänapäeval on olemas siin tuleb aga selgitada äh, nende rolli. ja härra esimees, äh, siin tuleb arvestada ka äh, selle võrgustike osaliste infovahetust. tuleb arvestada ka, millised res-, ressursid on olemas, milliseid vahendid, mida saab vahetada mm, ka võrgustike osaliste vahel õnnetuse puhul. et projekt oleks hea, ähm, kui ähm, näiteks äh, kui see võrgustik saab abistada mõnda ametkonda, mille pädevus, ähm, pädevuspiirkonnas õnnetus juhtub, aga kus ei ole piisavalt ressursse, eksperte. nüüd teiseks. on olnud äh, konflikte riiklike prokuratuuride, kohtuametite ja ohutusametite juurdluse vahel. ka siinkohal tuleb olukorda selgitada. kolmas punkt. ma juba mainisin, et meil on ohutusalane õigustik edasi arenenud Euroopa Liidus. meil on olemas agentuur, mis tegeleb ohutusküsimustega ja suhted äh, selle ameti ning äh, õnnetusjuurdluse äh, ameti vahel tuleb parendada, seda ka kolleegid juba mainisid siin. ka siin tuleb arvestada potentsiaalsete konfliktide tekkimise võimalusega reguleeriva ameti ja siis juurdlusameti vahel. see on tuttav teema meil ka teistest valdkondadest, me, me oleme näinud samasugust arutelu ka näiteks USA-s ja iga juhtumi puhul tekib ka seal küsimus, et mida reguleeriv amet uurib ja mida ohutus, lennundusohutusamet uurib. kuid me ei tohiks loobuda EASA nõustaja rollist ja seda kahel põhjusel. esiteks, ma leian, et reguleerija ameti kogemus saab kindlasti oma positiivse panuse anda juurdlusesse, teiseks on vaja kiiresti saada infot ja teavet selleks, et takistada sarnaste õnnetuste ähm, kordumist tänu ähm, ohutusameti äh, vastavate meetmete sisseviimisele nüüd, eh, mis puudutab eh, põhjusi eh, siin tuleb soovitused teha ennem, kui vastavad parandused tehakse mm, seadusandlusesse ja seetõttu me pakume siin välja andmebaasi loomist mis oleks siis pädevatele organitele ligipääsetav. nüüd viimane eh, punkt, see puudutab lähedaste, ohvrite lähedaste mm, õigusi. iga õnnetuse järel see küsimus on tõstatunud. me kõik teame, millised on olnud probleemid reisijate nimekirjadega, siin tuleb kindlasti olukorda parandada. aga me arvame, et tuleb ka parandada ohvrite lähedaste ähm, ligipääsu äh, infole, mis puudutab ähm, ka õnnetuse põhjuseid. ja siin tuleb muidugi arvestada ka konfidentsiaalse infoga. nii et need olid siis ähm, need kommentaarid, mida ma siin soovisin teha esimese äh, äh, arutelu käigus siin-seal me arvestame kindlasti ka e, teiepoolsete ettepanekutega. nõukogu ja Hispaania eesistuja e, sel kuul juba töötavad välja üldist e, lähenemist ja me vaatame, kui kaugele me jõuame siinkohal. igal juhul on siin tegu teemaga Eh, mida parlament ja nõukogu kindlasti veel ka tulevikus peavad arutama. suur tänu teile tähelepanu eest. tegu oli tõesti väga hea ja väga konstruktiivse aruteluga. tänan teid. aitäh, Kristiin, kas sul on midagi öelda? suur tänu, härra esimees. tahaksin öelda, et äh, siin oli väga palju sõnavõtte, ma ei taha kõigile eraldi vastata, aga väga palju häid ettepanekuid tehti, näiteks see, mis puudutas siin Elka Traui äh, ja äh, Messneri ettepanekuid võrgustiku kohta ja ülesannete jagamise kohta, nii ma tahaksin härra Vandalile ja proua Fosterile öelda, et mingisugust täiendavat struktuuri tõesti ei ole vaja. kõik, kes sõna võtsid, proovisid Äh, teha nii, et, äh, et ohvrite lähedastel oleks äh, õnnetusjärgselt lihtsam ja see puudutab reisijate nimekirju. Semke proua Alvarez rääkis ja härra Grosch ütles ka, et need nimekirjad tuleb väga kiiresti edastada, kuid nad peavad olema usaldusväärsed. proua Alvarez ütles, et te ei usu, te ei arva, et et lennufirmad tahaksid äh, pärast starti kohe informatsiooni anda. arvestades praegust piletite registreerimise korda, eh, nagu proua Foster ütles, ei oleks, ei tohiks küll mingeid raskusi tekkida pärast starti äh, nimekirjade edastamisega, kui vaja, aga loomulikult seda äh, teemat tuleb veel täpsustada. siin räägiti ka kontaktid kontaktide ja, ja informatsiooni konfidentsiaalsust, see muidugi puudutab Euroopa Andmekaitseameti tegevust ka. ootan kuni aprilli lõpuni ettepanekuid, teen variraportööridega koostööd ja eh, kui te soovite, olen valmis teiega neid küsimusi uuesti läbi arutama, tänan. suur tänu. kahekümne kaheksas aprill on raporti arutamise kuupäev, muudatusettepanekud saab neljateist, neljandaks maiks neljanda maini ja loodame, et täiskogule läheb see raport juunis ja siis läheb ka hääletamiseks. nüüd äh, kahekümne kaheksandal aprillil tuleb veel üks diskussioon, suur tänu. ja järgmine punkt. pärast Lissaboni lepingut sõlmitavad lennunduslepingud parlamendi nõusolekut on vaja enne, kui nõukogu sõlmib rahvusvahelise lepingu eh, seoses Lissaboni lepingu jõustumisega. Eh, vanasti räägiti kaasotsustusmenetlusest, kui selline protseduur toimis, nüüd on see tavamenetlus tavaliselt vastutab siis juhtkomisjon ja lennunduslepingute puhul on vaja samuti parlamendi nõusolekut, aga ei ole vaja konsulteerida ja arvamust koostada enam. nüüd arvestades parlamenti täiust, täiendavat pädevust nüüd, tahaks meie komisjon kindlaks määrata, millised eh, on meie eesmärgid eh, läbirääkimistel. parlamendile on praegu nõusoleku andmiseks eh, kavatsetud ettepanekud teha juba lähikuudel. seega koordinaatorid siis palusid, et Euroopa Komisjon annaks meile kõigepealt selgitusi äh, asjade seisukohta. meil on siin üks osakonna juhataja Euroopa Komisjonist, kes võib meile selle kohta lähemalt informatsiooni anda, palun. suur tänu. Te kindlasti mäletate, et äh, eelmise parlamendikoosseisu töö algusel viis aastat tagasi esitas Euroopa Komisjon teatise äh, Euroopa Liidu nii-öelda väl-, välislennunduspoliitika arendamise kohta. see on ühest küljest nagu siseturu projektsioon rahvusvahelisele tasandile, mis lähtub äh, võr-, võrdsetest positsioonidest konkurentsis ja ähm, pro-, protsess peaks tuginema niisugustele samastele, mis siis eelkõige nõuab kahepoolseid lepinguid Euroopa Liidu ja äh, kolmandate riikide vahel see puudutab ka Open Sky otsust, mille Euroopa Kohus tegi aastal kaks tuhat kaks. Nende kahepoolsete lepingute puhul on umbes pooled meie reeglitele vastavad kas siis horisontaalsete kokkulepete või, või kahepoolsete läbirääkimiste kaudu. nüüd teine sammas selles süsteemis on siis nii-öelda majandus äh, anda, kõige tähtsam on anda meie äh, kaubanduspartneritele, kõige tähtsamatele partneritele ja, ja lähinaabritele uusi võimalusi õhutranspordis ning võimalusi ka investeerida. selles kontekstis äh, on meie mõte muidugi kahepoolsetest traditsioonilistest lepingutest palju kaugemale minna, äh, mitte ainult siis rääkida liikluse õigusest liiklusele, aga äh, avada õhuruumi uutele teenustele, investeeringutele. kuhu me siis oleme jõudnud tänaseks nende üldiste lepingutega? USA-ga praegu läbirääkimised käivad, need on äh, hästi edenenud ja esimene leping pärineb meil kahe tuhande seitsmendast aastast, analoogne leping Kanadaga sõlmiti läinud aasta detsembris. sama tüüpi lepingute läbirääkimised käivad Austraaliaga, aga ka Uus-Meremaaga. me soovisime man-, mandaati ka nõukogult et, et läbi rääk-, et komisjon saaks läbi rääkida Hiinaga, aga seda veel ei ole antud. nüüd äh, lähinaabrite puhul tahaksime me natukene kaugemale vaadata ja rääkida ühise õhuruumi kasutamisest, milliste standardite alusel seda teha, milline peaks olema meie õigustik. Äh, praegu kehtib veel äh, Marokoga sõlmitud leping kahe tuhande kuuede, kahe tuhande kuuendast aastast, siis on meil olemas leping ka Lääne-Balkani riikidega, läbirääkimised praegu eh, käivad ja on eh, edenenud erinevad kiirusega ka teiste mm, Vahemere riikidega, Jordaaniaga, Liibanoniga, Iisraeliga, aga ka Alžeeria ja Tune-, Tuneesiaga peame kõnelusi ka Gruusia ja Ukrainaga. see on siis praegune õhuteenuste lepingute seis. ma nüüd peast nimetan siin veel võib-olla mõned äh, spetsiifilised lepingud, mis puudutavad just äh, lennuohutust, me oleme nimelt sõlminud lepingu kahe tuhande üheksandal aastal Kanadaga, USA-ga kavatseme lepingu allkirjastada varsti ja, ja samuti peame läbirääkimisi Brasiiliaga. meil on ka koostöölepingud arutamisel, nimelt et riikidevahelise tsiviillennunduse koostööd tegemiseks ja samuti peame läbirääkimisi ja Ameerika aeronautika eh, sektoriga selleks, et äh, Atlandi ülest äh, lennuliiklust siis äh, nii-öelda korraldada vastavalt koostoime kriteeriumidele. loomulikult, kui te soovite, oleme valmis ka detailsemat informatsiooni teile andma. kavatseme sekretäriaadiga, teie sekretäriaadiga koostööd tehes täpse tabeli koostada, kus siis on näha, kellega, millises staadiumis lepingud on ja, ja millele siis on vaja veel Euroopa Parlamendi nõusolekut või heakskiitu milline on siis parlamendi olukord siis uues Lissaboni lepingu järgses olukorras. rääkides siis, kui, kui ma õigesti mäletan, artiklist üheksateist tuleb regulaarselt teie komisjoni parlamendiliikmeid siis äh, informeerida läbirääkimiste käigust, äh, siis läbirääkimistest USA-ga, Kanadaga, äh, arvestades ka läbi, läbirääkimiste konfidentsiaalsuse nõuet kahe tuhande viienda aasta raamleping juba ähm, sisaldas vastavat artiklit kakssada kaheksateist, mis nägi ette, et Euroopa Parlamendil on ka eh, tõhustatud õigusloomeline pädevus ning eh, nüüd siis Äh, valmistades ette teie parlamenti delegatsiooni külaskäigu USA-sse, äh, peab ka äh, sel teemal kõnelema. see toimub umbes kahe nädala pärast. nüüd see tasakaal, mida me püüame saavutada, peab puudutama turu ühest, ühest küljest turu avamist, teisest küljest kindlate reeglite paikapanekut. parlament võttis